So I think we should start. ma arvan, et peaksime alustama. Wir sind zwar noch nicht so zahlreich, aber kõik ei ole küll veel kohal, aga ma loodan, et nii mõnigi jõuab veel siia saali. kuna meil on aga päris korralik päevakord, arvan ma, et me peaksime alustama. tere tulemast kõigile me tere tulemast tänasele koosolekule ja alustame päevakorrapunktiga number üks, milleks on päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on märkuseid, kommentaare, vastuväiteid, muudatusettepanekuid? ei ole ilmselgelt. ja ma andsin teile juba ka teada, et hääletuste järjekorda homme hommikul me muudame selleks, et et äh, me saaksime Diakonu arvamuse ühtekuuluvuspoliitika üle kõigepealt läbi hääletada, siis hakkame rääkima Bologna äh, deklaratsiooni üle, nii et selle kohta ka vastuväiteid pole. nüüd päevakorrapunkt number kaks, äh, koosolekute protokollide kinnitamine. kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal jaanuaril toimunud koosolekute protokoll on teile dokumentides edastatud, kas teil on selle kohta märkuseid? ilmselgelt mitte ja sellepärast teen ettepaneku, et nagu alati kinnitame protokollid, kui selle koosoleku lõpuni vastuväiteid ei esitata. nüüd päevakorrapunkt number kolm, esimehe teadaanded. kõigepealt tõlge, meil on olemas tõlge järgmistesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, Sloveenia, bulgaaria ja rumeenia keeles. meenutan teile, et seda koosolekut kantakse internetis üle ja peale selle koordinaatorite ko koosoleku otsused kahekümne teisest veebruarist kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast. annan teile teada, et koordinaatorite otsused kahekümne teisest veebruarist kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastat, mis kahekümne kolmandal veebruaril kõikidele kultuurikomisjoni liikmetele emaili teel saadeti on ametlikult kinnitatud, kuna kahekümne seitsmenda veebruarini ehk ettenähtud tähtajani pretensioone ei esitatud. sellega on ka esimehe teadaanded ammendatud ja lähemegi kohe päevakorrapunkti number neli juurde, mis puudutab äh, arvamuse eelnõud olukorra kohta Ungaris vastavalt siis Euroopa Parlamendi resolutsioonile seitsmeteistkümnendast maist kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast. mina olen ka raportöör, sellepärast äh, vahetan nüüd nii-öelda ametikohta ja räägin edasi raportöörina. kallid kolleegid, see punkt meie päevakorras on väga tähtis, sest tegemist ei ole mitte ainult väga tähtsa ja murettekitava küsimusega, vaid tegemist on ka menetlusega, mida Euroopa Parlamendis esimest korda kasutatakse ja mis tegelikult ka mingil määral peegeldab olukorra tõsidust ja mõtlen siin just seda nõndanimetatud artikkel seitse menetlust. Te võib-olla mäletate, et Euroopa Parlament seitsmeteistkümnendal mail kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võttis vastu resolutsiooni eelnõu, mille kohaselt äh, kodanike vabaduste ja sisekomisjon tegi taotluse see menetlus alustada ja palus ka koostada eriraport selles küsimuses ning teha ka täiskogule siis ka vastav ettepanek selleks, et anda nõukogule volitus artikkel seitse lõige üks menetluse üle hääletada ja see arvamus, mida ma teile täna esitlen, ongi osa sellest menetlusest, artikli käivitamise menetlusest. võib-olla te mäletate, et selles nimetatud resolutsiooni ettepanekus kutsuti Ungari valitsust üles muutma ka riiklikku kõrghariduse seadust ja seda isegi tühistama, see on jällegi punkt, mida me oleme siin komisjonis mitmeid kordi arutanud. koordinaatorite koosolekul äh, kohtusime Kesk-Euroopa Ülikooli rektoriga äh,, härra Ignatjeviga. tema rääkis meile ülikooli olukorrast ja sellest ajast saati olen rektoriga ka pidevalt äh, ühenduses selleks, et talle anda viimast informatsiooni menetluse kohta. Te teate kindlasti ka, et äh, komisjon on vahepeal pöördunud Euroopa Kohtu poole äh, ja teinud taotluse riikliku kõrgharidusseaduse muutmiseks, sest see on vastuolus siseturureeglitega. viimastel nädalatel olen olnud ühenduses rektor Ignatševiga selleks, et talle rääkida, milline on viimane asjade seis ning ma kavatsen teha ka kaks muudatusettepanekut, mis just seda asjade seisu muudut-, puudutavad, sest ma sain teada, et alguses oli ette nähtud see, et Ungari delegatsioon läheb USA-sse selleks, et äh, New Yorgis siis äh, menetluse selgitada ja lahendus leida. see reis jääb ära, Ungari pool ütles, et nad ei ole valmis seda tegema ja lükkasid selle valimiste järgmisele, järgsele päevale, ma pole kindel, kas päev pärast valimisi on tõesti võimalik sellist visiiti korraldada või lükatakse see veel kord edasi nii et äh, oma muudatusettepanekus äh, kajastan siis ka seda, me ütleme, et meil on väga kahju, et menetlust viivitatakse ikka veel ja mingit lahendust leitud pole. vahepeal pöördusime ka Ungari valitsuse poole palvega kiiresti lahendus leida selleks, et Kesk-Euroopa Ülikooli töö tulevikus oleks ka tagatud ja kirjalikult saime me selle lubaduse, et üritatakse siis leida lahendus selleks, et ülikool saaks oma tööd jätkata. seda lahendust ootame me ikka veel ja ma arvan, et seda tuleks siin arvamuse eelnõus ka veel kord välja öelda. peale selle oma arvamuses käsitlen veel ka äh, roma laste äh, ülejäänud ühiskonnast eraldamisest. tegemist on probleemiga, mis ei puuduta mitte ainult Ungarit, vaid ka teistes sealse piirkonna riikides on sarnane probleem levinud, kuid Rooma lastel tõesti on, on tõesti väga väikesed võimalused lõimuda tööturul või üleüldiselt ka ühiskonda ja sellepärast äh, isegi kui see ei ole just Ungarit puudutav spetsiifiline küsimus, tuleks see minu arvates uuesti tõstatada. ja seda ka sellepärast, et see on osa meie pädevusest ja minu arvates on see küsimus eriti murettekitav ja just sellepärast ma tõstatasin ka meediavabaduse piiramise küsimuse ja selle, et riik sekkub meediasse, te kindlasti mäletate ka kõiki neid arutelusid Ungari meediaseaduse üle, mida me siin pidasime vahepeal on Ungari valitsus tõesti üritanud äh, tagasi võetud seadusi siduda nüüd just äh, makse, makse puudutavate tõketega selleks, et siiski oma poliitikat ellu viia. Äh, see puudutab just RTL-i ja ma arvan, et see libe komisjoni raportis mängib väga tähtsat rolli, aga kuna meie vastutame ka meedia eest, arvan ma, et ka meie ülesanne on seda küsimust eraldi kajastada ja see välja tuua ja öelda, et meediavabadus, me, ajakirjanduse mitmekülgsus, meedia mitmekülgsus on väga tähtis demokraatlik vara ja me ootame, et seda siis Ungaris toetatakse ja kaitstakse ma arvan, et oma arvamuses peaksime me keskenduma oma pädevusvaldkondadele, haridus, kultuur, meedia, et me kajastaksime neid küsimusi oma arvamuses ja kõik muu saame tõesti südamerahuga jätta libekomisjonile või teistele komisjonidele, mis siis libekomisjonile arvamuse koostavad nii et tõesti, mul on palve teile, keskenduge muudatusettepanekutes ainult nendele küsimustele. tõesti, me ei jäta endast head muljet, kui me hakkaksime siin tegema muudatusettepanekuid teiste valdkondade kohta. ja te teate, arvamused sellis, arvamuste jaoks sellistes küsimustes on väga selged reeglid, tähemärkide arv on piiratud ja just sellepärast äh, on küll küsimusi, mida me peaksime, võiksime ja saaksime tõstatada. ja ma palun teil teha märkusi, kommentaare ja muudatusettepanekuid. hästi. nüüd saavad sõna variraportöörid Rahvapartei nimel. proua Šoidrova, ta vabandas, teda ei ole kohal. ma ei tea, kes teist teda asendab. Sabine proua Verhaien räägib mikrofonita. ma loen nüüd ette proua Šoidrova arvamuse. oma isikliku arvamuse ütleksin siis pärast, kui meil on veel aega. härra Pees-. olukord Ungaris valmistab muret ja on väga õige, et me esitame küsimusi ja tegeleme meedia ja ülikoolide küsimusega Ungaris, kuid me peaksime austama Ungari õigust seda küsimust ise lahendada. suur tänu meie esimehele selle arvamuse eelnõu eest, mis toob välja selle, kui tõsine on olukord Ungaris. rahvapartei fraktsioon on esimene fraktsioon, mis soovib dialoogi pidada Ungari valitsusega problemaatiliste küsimuste üle. siin väga palju olukord muutub ja me peame ära ootama tulemuse. suurimat probleemi tekitab kõrgseadus, äh, kõrgkoolide seadus äh, ja see, kuidas Ungari valitsus on käitunud äh, seaduse muutmisel. Euroopa Kohus vaatab seda praegu läbi ja me peame ootama, enne kui me oma seisukoha välja ütleme. me peaksime Ungari valitsust üles kutsuma jätkama dialoogi Kesk-Euroopa Ülikooli ja teiste osapooltega ning meie jääme sõlt-, ülikoolide sõltumatuse kaitsjaks ja tõstame häält, kui üritatakse ülikoolidele poliitiliselt, äh, poliitilistel põhjustel mõju avaldada. mis puudutab roma lapsi, siis Rahvapartei toetab seda, et kõikidel lastel oleks äh, võrdsed võimalused roma laste eraldamine on suureks probleemiks mitte ainult Ungaris, vaid ka teistes riikides. valitsused on saanud terve rea soovitusi selles küsimuses Euroopa Komisjonilt ja me ei näe mitte mingit põhjust seda küsimust tõstatada kultuurikomisjoni arvamuses. mis puudutab meediavabadust ja Nemtšatšaki ajalehe äh, sulgemist, võib-olla kolleeg oskab seda paremini välja hääldada, ütleb kõneleja Äh, siis tõesti äh, tuleb öelda, et omanik pani lehe kinni, mitte valitsus, kuid siin on öeldud, et omanik on seotud valitsusega ja see olukord ei ole võrreldav teiste riikidega sealses piirkonnas, näiteks Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga ja ma teen oma muudatusettepaneku ja ootan juba viljakaid arutelusid ja läbirääkimisi. see oli siis proua Šoidrova arvamus aitäh, härra Diakonu, palun järgmisena uh,. În linii mari, absolut de acord cu propunerea de aviz făcută de... Aitäh! Toetan teie arvamust äh, põhimõtteliselt. Mul on aga üks märkus mis puudutab menetlust. meil on ju vahe raportitel ja arvamustel ja seda ka proua esimees juba ütles. raport on ju meede ja arvamus on ka meede, aga erinev meede. nii et me võime tõesti öelda, et äh, raportit saab võidelda, võrrelda rongiga ja arvamust trammiga, trammi mahub palju vähem kohvreid kui rongi. ka mina koostasin ühe arvamuse, mille üle me homme hääletame ja mul oli sarnane kogemus, ma üritasin kolleege veenda, et äh, see, mis ei ole vajalik, tuleks välja jätta. me peaksime keskenduma tõesti kõige tähtsamatele küsimustele ja see kehtib ka tulevaste arvamuste kohta. aitäh, järgmisena Helga Trüüpel, palun. jah, suur tänu. tõesti, ma olen õnnelikus olukorras ja saan oma arvamuse välja öelda ja sellega kohe hakkangi pihta sa koostad arvamuse olukorra kohta Ungaris ja seda tuleks vaadata siis kogu taustasüsteemis, mis puudutab siis pingeid Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, üleüldiselt äh, Euroopa olukorda Ungari sotsioloog, filosoof Ivan Kras on just koostanud raamatu, kus ta räägib sellest, et, et lääne-eurooplased ei peaks siin ninatarku mängima ja paremini mõistma seda, mis Ida-Euroopas toimub, et mida see tähendas, et müür langes, et pääseti ähm, Nõukogude Liidu ikkest ja et sellega üritatakse palju rohkem rahvusriiki kui sellist välja tuua, natsionalistlikke mõtteid ja et see läheb palju kaugemale kui see, mis toimus Lääne-Euroopas või Saksamaal pärast seda, kui äh, Natsi-Saksamaa ülevõit saavutati. ma saan aru, et seda tuleb tõsiselt võtta, aga see rahvustunde ülistamine, mida teevad Kaczynski ja Orban, sellega ma ei saa nõustuda. ja me tõesti peaksime ka mõtlema selle peale, mida tähendab poliitiliste sildade ehitamine Euroopas. kui igaüks siin kogu aeg üritab enda asja ajada, siis see ei toimi. meil ei ole võimalik Euroopa Liitu selle kaudu tugevdada ja rohkem lõimida. tahan seda kohe alguses öelda, sest pärast seda selgitan ka nüüd kohe, miks Euroopa Liit peab kaitsma õigusriigi põhimõtteid nii Ungaris kui ka teistes riikides. artikkel seitse menetlus lükati nüüd käima ka Poola suhtes ja mina leian, et see oli õige samm komisjoni poolt. Äh, ka öelda, öeldakse, et noh, et see on vesi Kaczynski ja Orbani veskile, et nad kasutavad seda kohe koduriigis ära. ja tegelikult me selle kaudu õõnestame opositsiooni nendes riikides ja minu arvates see ei ole õige sest opositsioon esindab euroopalikke väärtusi, eriti just Ungaris on see nii, mul on seal väga palju sõpru, liberaale, demokraate, kes ei soovi, kes soovivad, et Euroopa Liit kaitseks neid natsionalistlikke ähm, rünnakute vastu, mis tulevad valitsusest. just seda opositsiooni me peame toetama, neid, kes ei ole natsionalistlikud, kes toetavad vähemuste naiste õigusi, abordiõigust, nii et siin on tõesti väga paljud erinevad küsimused omavahel seotud ja põhimõtteliselt nad kaitsevad seda, mis on Euroopa Liidu alusteks ja mis on ka tegelikult Euroopa aluslepingutes kirjas. ja me peame seda iga kord välja tooma, kui need õigused on ohus. see on ka meie ülesanne Euroopa Parlamendi saadikutena. pärast Poola juhtumit Orban ütles, et noh, komisjon võib nagunii teha, mis tahab, ma hääletan vastu ja põhimõtteliselt äh, komisjon ei saa mitte midagi teha, sellepärast et neil on vaja ühehäälsust. sellegipoolest ma arvan, et kogu see menetlus on endaga kaasa toonud selle, et need riigid on sunnitud äh, midagi ütlema nende arvamuste kohta Brü Brüsselist. Ivan Krassev ütles, et noh, et Brüssel on selline peakorter, mis lihtsalt ülevalt alla kirjutab ette, mida rahvusriigid ja valitsused peavad tegema ma ei ole sellega nõus, nad ei saa seda teha, see ei ole õige ja ma ei toeta ka sellist Euroopaga, kui väidetakse, et see on nii, siis on see vale Euroopa Liit ja Juncker ei saa Itaaliale ette kirjutada, milline peab olema Euroopa poliitika, jah, saab küll teha teatud äh, juhised Euroopa majanduspoolaasta raames ja tuua välja õigusriigi põhimõtteid, kuid ei ole mitte mingit sellist menetlust, kus Brüssel lihtsalt surub äh, valitsustele midagi peale ja valitsused peavad seda täitma hakkama. me ei ole siin Euroopa Ühendriigid, mõnel on sellest kahju, aga me ei ole seda. riikide valitsustel on kõrge vastutus ja nad peavad käituma Euroopa-meelselt see on tegelikult äh, see, mida esindan selles küsimuses ja kavatsen ka teha siis vastavaid muudatusettepanekuid. aga ma olen täiesti veendunud, et meie kohus on seaduste ülimuslikkust liikmesriikides kaitsta ja teha seda tingimusteta. kui me asume siin kõhklema, ütleme, et noh, nemad ei taha enam või no olgu, hääletasid Brexiti poolt siis ma arvan, et me ei suuda enam üheskoos kaitsta ühiseid väärtusi ja me peame tõesti neid kaitsma. ma olen tõesti veendunud demokraat ja tean, et enamus otsustas Brexiti kasuks. jah, poliitiliselt leian ma, et see oli vale, aga ma võtan seda hääletustulemust tõsiselt. aitäh! mul on siin veel kaks inimest, kes soovivad sõna saada. kolleeg Sver ja kolleeg Poško Sabine Verhaien peab aga kohe ära minema, kas me võime Sabinele enne teid sõna anda? hästi, Sabine. aitäh. ma arvan, et on väga tähtis äh, siin libe komisjoni raporti kohta koostatavat arvamust väga tõsiselt võtta me peame selgelt välja ütlema, et tegemist ei ole lihtsalt mingi resolutsiooniga, kus me ütleme välja oma arvamuse, vaid me peame väga täpselt kontrollima, kus on probleeme, kus on vaja poliitilist tegutsemist ja mis on need punktid, kus ei peeta kinni Euroopa väärtustest ja ülesannetest. me peame siin täpselt vaatama, mis on need punktid, mis ei ole kaetud, mis on need punktid, milles minnakse vastuollu Euroopa põhimõtetega. ja Ungari puhul me oleme need siin välja toonud. ning Ungari küsimus on tegelikult võrreldes mõne teise liikmesriigiga isegi raskem, mõnel teise liikmesriigiga, millal ka meil on sarnased probleemid. teatud küsimusi on olnud võimalik dialoogi kaudu, Euroopa Liidu mõju kaudu muuta, tagasi võtta teatud ettepanekuid, mis läksid Euroopa Liidu väärtustega vastuollu, näiteks meediaseaduse tuleb välja tuua, Ungar läks liiga kaugele äh, läks tõesti taluvuse piirile ja siis oli nõus selle seaduse tagasi võtma. aga siis tekib muidugi küsimus, et kuidas see praktiliselt toimib, kas meediavabadus on ka tegelikult äh, päriselus tagatud, jah, võib-olla, et on teatud äh, ärilisi põhjusi, miks seadus, äh, miks ajaleht kinni pandi, aga miks jõuti sellise olukorrani? et kas valitsus mõjutas, kas selle taga oli mingi sihilik strateegia teatud hääli riigis summutada ma arvan, et me peame seda väga põhjalikult kontrollima ja sellesse küsimusse väga tõsiselt suhtuma, aga ma tõesti leian, et me peaksime keskenduma nendele küsimustele, mis on seotud artikkel seitse menetlusega. sest noh, üleüldiselt ähm, probleemide väljatoomine, see tähendab seda, et meie arvamus ei ole selgesõnaline ja me tõesti tahame ju välja tuua seda, mis Ungaris hästi ei toimi ja sellepärast me peaksime keskenduma tõesti nendele küsimustele, mida on võimalik faktidega tõestada ja mis on siis kooskõlas artikkel seitsmega. suur tänu, kolleeg Poško, palun. tänan, proua esinaine ma arvan, et äh, pean alustama sellega, et ma ei ole nõus päris äh, paljude faktidega, ma ei ole nõus äh, siin arvamuses öelduga, mis puudutab kõrghariduse seadust ja Rooma lapsi. kolleegid, vältige topeltstandardeid ja Ungari häbimärgistamist selles arvamuses. Ungari kuulub Euroopa rahvaste perre, Ungari kaitseb ja äh, edendab Euroopa väärtusi, Ungari valitsus lähtub äh, rahvuskonservatiivsest poliitikast, sealhulgas ähm, kaitstakse naisi niisiis äh, teie süüdistus, et Ungari valitsus on natsionalistlik, selle sõna negatiivses mõttes see peab paika, ma ütleksin meie kohta, et me oleme konservatiivid, kelle jaoks on olulised Euroopa väärtused. osad ähm, aspektid siin raportis ei ole selged. näiteks äh, olete tähelepanu jät-, tähelepanuta jätnud fakti, et Euroopa Komisjon tegelikult äh, tunnustas seda, et äh, kõrgharidusseadused teistes riikides võivad olla isegi piiravama iseloomuga kui Ungari seadus, seega Ungari on astunud äh, samme kompromissi suunas, Ungaris peetakse läbirääkimisi, selleks ollakse valmis ja me oleme tõestanud äh, valmisolekut ja head tahet äh, istuda maha ja arutada olukorda ülikoolidega, sealhulgas Kesk-Euroopa ülikooliga. ma soovin tänada kolleege, kes ütlesid, et äh, seaduse tühistamine ei ole praegu asjakohane, meil on äh, veel vaja oodata ära Euroopa Kohtu otsus. ja teine punkt, mis puudutab äh, Rooma laste segregatsiooni, siis see ei ole Ungari ähm, spetsiifiline probleem. meie valitsus on teinud palju, et olukorda muuta, näiteks äh, Rooma lapsed, kes on vanemad kui äh, kolm aastat äh, ehk alates kolmandast eluaastast saavad külastada lasteaedu kus neid vastavalt toetatakse, et seega tehakse samme, mida on tunnustanud ka Euroopa Komisjon ja te ise ka ütlesite, et äh, osa siseriiklikust seadusandlusest on muudetud, nii et äh, lisaks kriitikale tuleks äh, näidata ka neid äh, olulisi edusamme, mida on tehtud ja samuti viidata meie koostöövalmidusele. tegemist on pikaajalise probleemiga, mis äh, vajab ka pikaajalist lahendust. kõige kriitilisemad märkused äh, kõlasid valitsuse ajakirjanduspoliitika kohta. Ungari põhiseaduse artikkel üheksa ütleb, et äh, Ungari kaitseb ajakirjandusvabadust ja arvamuste mitmekesisust äh, ajakirjanduses. meil on äh, ajakirjandusseadus, mis ütleb, et ajakirjanikud ja toimetajad äh, saavad olla oma töös vabad ja trükimeediasse trükitava sisu üle otsustavad toimetajad ja ajakirjandusväljaannete omanikud ja kui me nüüd räägime ajakirjast äh, Neep äh, Sabatšak, siis selle sulgemine ei olnud seotud valitsusega, nad äh, kaotasid raha juba alates kahe tuhande seitsmendast aastast ja nend-, selle ajakirja, vabandust, ajalehe austerlastest omanikud otsustasid selle sulgeda. niisiis äh, ka veebileht äh, kaheksa, kaheksa, kaheksa punkt äh, HU seal avaldatud äh, ajakirjanike must nimekiri, nii-öelda see ei ole seotud valitsusega, kui äh, keegi tunneb ennast sellest puudutatuna, siis on võimalik kaevata meedianõukokku, seal on üheksa liiget. on võimalik esitada sinna nõukogusse kaebus et see veebileht ei ole seotud äh, valitsusega ja valitsus ei ole mitte mingil viisil selle eest vastutav, mida seal avaldatakse. loodetavasti me leiame äh, kompromissid ja saame kokku õiglase arvamuse. suur äh, tänu, järgmisena kolleeg Sver, palun. tänan, proua esinaine. ma olen täielikult nõus proua Poskuruga. usun, et me oleme seda küsimust äh, liialt äh, politiseerinud. Ungari president on juba mitu korda Euroopa Parlamendis olukorda selgitanud. ta on mitu korda käinud Euroopa Parlamendis ta on äh, selgitanud olukorda teistes Euroopa Liidu institutsioonides. seega ei ole nii, et ta räägib Euroopas ühte asja ja koduriigis teist asja. me teame, et see seadus ei kaota ära ülikoole, sellist äh, probleemi ei ole. aga ikka tulevad sellised vihjed ma tean, milline on olukord Ungaris. ja olukord ei ole seal nii negatiivne kui nagu osades teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Lääne-Euroopas on äh, palju rohkem äh, probleeme äh, segregatsiooniga kui Ungaris ja roomade kogukonnast äh, on pärit ka üks Euroopa Parlamendi asepresidente, nii et me liialdame siin. Ungari valitsus on äh, enamusvalitsus, niimoodi ametisse valitud ja me peame vältima siin topeltstandardeid. meil on äh, ka mujal probleeme, millele tähelepanu ei juhita Euroopa Parlamendi äh, istungitel, kui kui mingi ajakirjandusväljaanne suletakse, siis ähm, see, ähm, selline reageering ei ole asjakohane. nüüd rünnatakse Ungarit ja veel mõnda riiki just äh, sel ajal, kui äh, riikides on käimas valimised. nii et ma suhtun väga kriitiliselt äh, sellesse arvamusse, aga ma jään ilmselt vähemusse. suur tänu. kuulsin, et komisjon ei soovi sõna saada. härra Diakonu, palun tänan, esinejana. see teema on minu arvates väga oluline, isegi kui me räägime siin ainult äh, arvamusest. me oleme silmitsi pretsedendijuhtumi riskiga. viimaste sõnavõttude ajal ma mõtlesin sellele, mis toimub Rumeenias. on äh, telekanal, mis äh, tegeleb äh, väga palju poliitiliste teemadega, on nüüd seitse aastat juba raha kaotanud. Nad on praktiliselt pankrotis ja ettevõte tuleks põhimõtteliselt äh, kinni panna, aga seda ei julge keegi teha, sest muidu hakatakse ütlema, et Rumeenias piiratakse arvamusvabadust. suur tänu äh, teile märkuste ja arvamuste eest. loomulikult ma tean, et tegemist on vastuolulise teemaga, äh, selles keegi ei kahtle. see on vastuoluline teema mitte ainult meie komisjonis, vaid kogu parlamendis. ma usun, et me teame ka seda, et äh, jah, põhimõtteliselt äh, paber kannatab äh, igasuguse mm, trükimusta välja, aga üks asi on see, mis on paberil, teine asi on see, mis äh, toimub äh, reaalsuses ja ajakirjandusvabaduse piiramiseks ei ole vaja tingimata seadust, on ka kõikvõimalikke teisi mõjutusvahendeid ja hoobasid, millega on mõju, võimalik äh, vastavalt mõjutada ajakirjandusväljaandeid ja lasta neil nii-öelda rahast tühjaks joosta. nii et me peame tõesti äh, sellele kõigele oma tähelepanu pöörama, ajakirjandusvabadus, arvamusvabadus, mitmekesisus ajakirjandusmaastikul, need on kõik äh, meie Euroopa põhiväärtused ja lisaks sellele on need ääretult vajalikud demokraatia toimimiseks. seetõttu peame me tõesti väga tähelepanelikult pöörama tähelepanu sellele, kuivõrd äh, siin ajakirjanike võimalusi ja iseseisvust äh, seaduste kaudu, ka kas või maksuseaduste kaudu üritatakse piirata. ma olen äh, Helgaga täiesti ühel meelel selles osas, et Euroopa Liidule heidetakse küll ette paternalismi, aga me tõesti ju oleme andnud allkirja ühiste väärtuste toetuseks, riigid on andnud oma allkirja liitudes Euroopa Liiduga ja nendest väärtustest tuleb kinni pidada, mitte ainult äh, enne allkirjastamist ja sel ajal, kui allkirjastatakse, vaid ka pärast seda. ma kuulasin Horvaatia delegatsiooni äh, enne, kui nad liitusid Euroopa Liiduga ja me tõesti võitlesime selle nimel, et äh, need äh, põhiväärtused äh, oleksid Euroopa Liidus tõesti austatud ka pärast liitumist, et Horvaatia neid austaks ka pärast Euroopa Liiduga liitumist. ühesõnaga, me peame kõik äh, tähelepanu äh, pöörama sellele, et äh, mitte ainult Ungaris, vaid ka mujal äh, mõnikord nendest väärtustest kinni ei peeta. ja mis puudutab seda ülikooli, siis jah, tõesti, Ungari valitsus on valmis siin läbirääkimisi läbi viima ja midagi muud ma ju ka raportis ei ütle, me ootame äh, nende läbirääkimiste kiiret kulgemist niimoodi, et äh, meil oleks äh, selge olukord Kesk-Euroopa Ülikooli ja teiste ülikoolide osas, et oleks selge, et nad saavad edasi töötada ka järgmistel aastatel ja pikas perspektiivis. ja see viivitustaktika, mida praegu viljeletakse, ei ole minu arvates vastuvõetav see kõik on nüüd kesknud juba üle ühe aasta ja see kõik äh, mõjutab äh, Budapestis asuvat ülikooli ja me tõesti äh, peame jälgima, et Ungari valitsuse sõnadele järgneksid ka teod ja et me läbirääkimiste käigus leiaksime mõistliku lahenduse. mul on hea meel teie muudatusettepanekute üle ja mul on äh, hea meel, et äh, hoolimata poliitilistest vastuoludest äh, meil saab olema hea arvamus libekomisjoni juhtimisel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues märts kell neliteist null null ja kuueteistkümnendal mail me hääletame arvamuse üle kultuurikomisjonis. libes toimub hääletus juunikuus. suur tänu nüüd äh, läheme edasi päevakorrapunkti number viis juurde. teadusuuringute ühiskeskus tutvustab rakendust äh, kultuuri ja loovlinnade äh, monitor. seal on tegemist äh, siis kontrolli ja võrdlusaluste vahendiga, mis annab linnadele võimaluse võrrelda ennast teistega kultuuri ja loovvaldkondades. ma tahaksin tervitada siinkohal Valentina Montaltot ja härra Stein Verlaienit äh, Brüsseli büroost. annan teile sõna viis kuni seitse minutit, äh, kummalegi siis äh, järgneb meil arutelu, nii et tere tulemast meie komisjoni ja teil on sõna, palun. jah, hi. So first of all, thanks a lot for your kind invitation. It's a real suur tänu teile küllakutse eest, mul on tõesti rõõm ja au siin olla ja palun äh, slaidid ekraanile. just nii. kõigepealt ma tahaksin teilt äh, küsida, et äh, mis on teie arvates kõige tugevama kultuuri ja loovusega linnad Euroopas ja millist mõju kultuuri- ja loovsektor saab avaldada ja kuidas oleks võimalik seda muuta ja mõõta. ma arvan, et neid küsimusi esitatakse kõige rohkem, kui te tahate leida põhjuseid selleks, miks rohkem äh, kultuuri investeerida. teadusuuringute ühiskeskuses oleme me arendanud eelmise aasta juulis välja linnade nii-öelda mõõtmisvahendi äh, CCCM-i, mis äh, võimaldab äh, siis linnadel äh, mainitud küsimustele vastata seda vahendit on toetanud volinik äh, Navratšitš. niimoodi saavad äh, kohalikud omavalitsused, linnad kasutada ära täielikult oma kultuurilise ja innovatsioonilise potentsiaali. Nad äh, saavad olla kaasavamad ja vastupidavamad. me oleme kasutanud Eurostati statistikat ja samuti nii-öelda eksperimentaalset statistikat, et äh, võrrelda usaldusväärset kultuuripõhist statistikat üks uuenduslikke aspekte selles uurimuses seisneski selles, et me vaatasime ka mitteametlikku või mittetraditsioonilist statistikat näiteks äh, TripAdvisor andis meile infot muuseumide, äh, kontsertide ja muu sellise kohta. me identifitseerisime sada kuuskümmend kaheksa äh, linna kolmekümnes Euroopa riigis ja me tõime siis välja üheksakümmend kolm linna mis äh, on olnud Euroopa kultuuripealinnad või saavad selleks, kakskümmend kaks linna, mis on UNESCO loovate linnade võrgustikes ja viiskümmend kolm linna, mis korraldavad vähemalt kaks rahvusvahelist kultuurifestivali. edasi me mõõtsime ja liigitasime linnu, lähtusime kahekümne üheksast indikaatorist, mis on äh, täpselt äh, välja valitud ja see valik äh, põhines äh, ekspertide nõuannetel. Need kakskümmend üheksa indikaatorit äh, liigitati üheksasse mõõtmesse, mis kõik mõõdavad linna vitaalsust, kõigepealt kultuuriasutused, muuseumid, teatrid, kontserdisaalid me üritame aru saada, millisel määral on need linnad kultuuriliselt äh, elavad ja edasi me mõõdame töökohtade arvu kultuuri ja innovatsiooni äh, sektoris. uued lähenemised, uued patendid äh, leiavad siin mõõtmist, vaadata, kuidas kultuur avaldab mõju kohalikule keskkonnale. edasi me mõõdame millisel määral linnad toetavad kultuuri ja loovust? kas on avatud ja salliv keskkond kultuurilisele mitmekesisusele näiteks ja mida me siis äh, teada saime? me üritasime panna paika ideaali ja me tõime välja kõige edukamad äh, linnad ja ei ole ühtegi äh, linna, mis kõigis üheksas äh, mõõtmes hästi silma paistaks, nii et enamasti paistsid hästi silma keskmise suurusega linnad. inimkapital Lööven, innovatsiooniväljund Eindhoven äh, Hollandis. ja me saime aru, et suurus ei ole määrav. keskmise suurusega linnad äh, saavad äh, hästi hakkama võrreldes suurte linnadega, eriti kui me räägime kultuurilisest äh, mitmekesisusest ja aktiivsusest keskmise suurusega linnad on äh, kaasavamad, sellepärast et neil on rohkem nii-öelda kultuuri elaniku kohta ja kes on siis äh, Euroopa tasandil esirinnas? jällegi meie näeme erinevate linnade nii-öelda segu, pealinnad ja mittepealinnad, Pariis, Kopenhaagen, Edinburgh ja Eindhoven. Need on äh, linnad, mis äh, on tõesti esiplaanil võrreldes äh, teiste linnadega, kus on äh, enam-vähem sama arv äh, elanikke, näiteks Pariis äh, umbkaudu üks miljon elanikku. me oleme linnad grupeerinud vastavalt elanikkonna arvule ja samuti näiteks skp per capita põhjal ja muude näitajate põhjal me tegime sellised spetsiifilised valikud, sellepärast et äh, me soovime, et äh, see CCCM oleks äh, linnadele abiks äh, enda võrdlemisel teiste omasugustega ja lõpetuseks andmete analüüs näitab, et kultuur tõesti annab oma panuse kohalikku majandusse. kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist kasvas SKT per capita kohta rohkem nendes linnades, mis on äh, loovate linnade indeksis ehk siis äh, nendes linnades, kus äh, kahekümne üheksa indikaatori näitajad on äh, head, need linnad olid ka vastupanuvõimelisemad majanduskriisile. kõik need andmed, mis me oleme kokku kogunud ja mida me oleme analüüsinud, on kättesaadavad meie veebilehel, mida nüüd uuendatakse uute funktsioonidega ja teil on võimalus siis sisestada sinna ka oma andmed, näiteks äh, kui äh, teie linn ei ole nende saja kuuekümne kaheksa hulgas, mis äh, esimese faasi on valitud ja siis te näete, mis on teie linna tugevused ja mis on need valdkonnad, mida tuleks äh, veel äh, parendada võrreldes äh, sarnaste linnadega. ja siis te näete, kuidas äh, teie poliitika mõjutab näiteks loova sektori töökohtade arvu ja nii edasi. CCCM on leidnud head vastukaja üle kogu Euroopa, siin näete Bologna, Madridi, Valletta ähm,, La Palma ajakirjanduse väljavõtteid. siin on äh, näha, et äh, ka Financial, Financial Timesi esilehele on see teema jõudnud äh, ja seda monitori on kasutanud ka teadlased oma ettekannetes. käesoleva aasta lõpus me tuleme välja internetirakendusega, mis äh, võimaldab CCTM-i viia kodanikele lähemale. me anname kohalikele omavalitsustele võimaluse paremini suhelda kodanikega kultuurispetsiifilistes teemades. samuti me soovime edendada mobiilsetes äh, vahendites kasutatavaid visuaalseid äh, äh, vahendeid. praegusel hetkel me üritame hinnata, millisel määral kogutakse teatavaid andmeid kogukondade poolt juhitavate teemade äh, kohta, samuti on kaasatud seal muuseumid ja muud valdkonnad. ja kui te soovite rohkem infot, siis äh, soovitan teil äh, veebis äh, need vahendid läbi proovida. suur tänu tähelepanu eest. ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für diesen ähm,. suur tänu äh, selle väga huvitava ettekande eest, ma usun siin on tegemist tõesti äh, uue võrdlusaluste vahendiga ja parimate praktikate jagamise vahendiga erinevate kohalike omavalitsuste vahel ja nüüd äh, alustame aruteluga. ma arvan, et me ei pea seda tegema nii väga formaalselt, koordinaatoreid siin eriti palju ei ole, üks, siiski kaks. ja, ja Yana Toom ka, jah. ühesõnaga kõigepealt äh, Sabine Verhaen, palun. aitäh selle huvitava ettekande eest. mul on üks küsimus. Te ütlesite, et äh, majanduslikult paremal jäljel, järjel olevad linnad ka kultuuri ja loomemajanduse küsimustes on esirinnas kas majanduslik edu toob siis endaga kaasa ka parema rahastuse ja seega suurema kultuurilise mitmekesisuse või kas kultuuriline mitmekesisus mõjutab ka siis äh, linna majanduslikku võimet, et äh, mis siis, mida mõjutab, kas teil on ka selle kohta mingit informatsiooni? kas laseme kohe vastata, palun? suur aitäh teile selle hea küsimuse eest. see on, ma ei hakka tehniliselt rääkima, aga äh, liigumine on siis kultuuri poolelt majandusmõjule ja vastupidi ning kontrollime tõeliselt seda, mis mõju äh, on erinevatel muutujatel äh, Eh, ja kuidas see mõjutab eh, skp per capita arengut? Ja, ich hatte Sie eben auch so verstanden, dass Sie gesagt haben, die ma sain just aru, et eh, need kohalikud omavalitsused, kus kultuuriline mitmekesisus on suur ja mis on loomemajandusse investeerinud, et need said kriisist paremini jagu kui need, kes ei investeerinud, nii sain mina teist aru. Luigi Morgano, palun. suur aitäh, suur aitäh teie illustreeriva selgituse eest, mul on mõningad küsimused. kes selle uuringu tellis, see oli esimene küsimus, teine aspekt, võttes arvesse et me tegeleme ka mit-, kultuurilise mitmekesisuse väärtustamise küsimuse ka siis, kuidas meil on äh, kultuurilise mitmekesisuse ja identifi-, identiteedi küsimustega kõikjal Euroopas ning kolmas küsimus mm, äh, puudutab äh, un-, ülikoolide sidemeid teiega, näiteks millised on teie koostöövõimalused selliste teaduskeskustega, teame, et vaja oleks ka küsida, kuid millised on indikaatorid eh, näiteks eh, tippkeskuste osas ning viimane eh, küsimus puudutab tegelikult seda, et kas äpp on valmis enne aasta lõppu, kui peaks olema valmis, kui soovime, et kodanikud ühineks meie eh, tegevusega. aitäh. May I answer in Italian or? kas ma võin vastata itaalia keeles? mis puudutab eh, seda, kes eh, selle tellis, selle uuringu, siis otsustati seda meie siseselt, neli inimest on selle projektiga seotud äh, olnud äh, ja see arenes täielikult meie institutsiooni siseselt. teiseks äh, me ei soovinud survestada linnu, nõudes nendelt andmeid, vaid tegelesime andmebaaside uurimisega, mis on olemas Euroopa tasandil ning mis puudutab ülikoole, siis ilmselt te nägite indikaatorite nimekirjas ühes, see on üks valdkondi, mida võetakse arvesse, kui räägime inimkapitalist, kus ehm, me ka vaatame, kui palju on diplomeeritud humanitaarteadustes inimesi ja kes on näiteks õpp-, ja need, kes on saanud äh, diplomi äh, kunsti äh, erialadel. ja vaatame ühtlasi ka seda, kui palju neist on leitavad kõrgematel kohtadel ülikoolide pingeridades ning peale selle me tegelesime sellega, et Äh, arvesse võtta kriteeriumeid, mis oleks objektiivsed, läbipaistvad äh, ja mitmekesised. ehk siis äh, arutasime ka erinevate projektide mõjusid Euroopa kultuuri pealinna tegevuse raames ning siin on see, sealjuures on arvesse võetud ka seda, kas linnas toimub vähemalt kaks kultuurifestivali aastas võtakse arvesse neid erinevaid kriteeriume, ehm, mis ei sisalda mingisugust subjektiivsust ja jõuame me tegelikult ehm, väga mitmekesiste andmeteni ehm, ning see tähendab seda, et see peegeldab ka mingis mõttes juba loominguliste mitmekesiste linnade tegevust rahvusvahelisel tasandil. siin tuleb arvesse võtta ka kaasatavust, sellepärast me äh, rääkisime eh, eh, ka eh, võimaluse linnadele see, oma kriteeriumitega osaleda, sellepärast et et hindamiskriteeriumeid on äärmiselt palju ja need põhinevad er väga erinevatel tasanditel. ma ei tea, kas te saite minust õigesti aru, kas see äpp on saadaval enne aasta lõppu, sinna on väga pikk aeg ehm, kui te sooviksite, et teised äh, linnad äh, aktiveeruksid äh, lühiaja jooksul, teil võiks olla tegelikult juba juunist peale see kättesaadav, see ei tohiks olla probleem, sellepärast et me praegusel hetkel ju kõikidele linnadele anname, saame anda osalemise võimaluse ja kõik muu on praegu arendamisel ning kui muud teised linnad soovivad samuti kasutada kohalikul tasandil seda äppi, siis äh, rakendust on võimalik seda teha ning äh, äh, näitame ühtlasi selle rakenduse kasutamisvõimalust võimalikult laialdaselt ning need, kes soovivad, võivad rakendust äh, juba praegu kasutama hakata. suur tänu, Marie-Therese Jimenez, palun. lühike äh, lihtne küsimus, see puudutab äh, linnade kultuuri küsimusi. milline tähtsus või millise piirini võetakse arvesse teaduslikku loomingulist näiteks äh, teadusmuuseume, teadusuuringute võrgustik, arheoloogilisi väljakaevamisi. mis tähtsus sellel on, sest näen, et siin räägitakse kunstist, teatrist ja nii edasi, aga, aga äh, selline äh, loomingulisus teaduse juures, mis tähtsus sellel on? Yeah, okay. What I mean, science, of course, it depends also on the. On teadus äh, muidugi sõltub ka sellest, kuidas seda defineerida. aga nagu ma seda ütlesin, kindlasti on olemas ka IKT äh, dimensioon ja see puudutab ka lõpetajate arvu erinevates valdkondades, töökohtade loomist, äh, sest, sest see üks võib, toob kaasa teise ja äh, see äh, ei olnud otseselt seotud teadusega, aga, aga see oli aspekt, mida arvesse võeti. ma mõtlesin näiteks teadus, äh, mm, teadusmuuseumide peale, festivalide peale. see aitaks äh, kuidagi näidata, ka tutvustada inimeste loomingulisust teaduses, seda kindlasti võetakse arvesse, ütleb kõneleja me näiteks võtsime arvesse eh, kõik olemasolevaid muuseumeid, ehk siis kõik muuseumid on eh, osa kultuuripärandist linnades, nii et selles mõttes nad on eh, kaasatud küll. ja, suur tänu teile, suur tänu selle ettekande eest, suur tänu küsimustele vastamast, aitäh vastuste eest, ma arvan et tegemist on väga hea projektiga. nüüd tekkis mul aga veel küsimus, et kuidas kohalikud omavalitsused, mis nüüd esimeses etapis ei osalenud, aga siiski osaleda sooviksid, et kuidas nad sellest teada saavad, kas juhuslikult, kas te pöördute nende poole, teete ise aktiivselt jõupingutusi, reklaamikampaaniad, kas te kasutate erinevaid võrgustikke Euroopa kohalike omavalitsuste võrgustikke, nagu näiteks äh, Eurocities, kas te teete mingit reklaami selles programmis osalemiseks ja mis on olnud kohalike omavalitsuste reaktsioonid? sest tõesti, alati tekib ju küsimus, et kas tõesti soovitakse osaleda võrdlustes see on, ei ole ka ju alati kõige lihtsam, nii et kuidas kohalikud omavalitsused, mis osalevad, suhtuvad sellesse ja kuidas need, kes ei tea sellest midagi, kuidas nad sellest teada saavad? Äh, und, äh, ob man Sabine Verhaien ja kas me saaksime ka terve nimekirja selle kohta, et millised kohalikud omavalitsused osalevad juba? Yes, definitely. jah, loomulikult. kui te veebilehte külastate, siis äh, teil on äh, seal äh, võimalus kogu aruandega tutvuda ja siis seal on ka nimekiri saja kuuekümne kaheksast linnast, kes ähm, on selles nimekirjas osalemisest huvitatud ning seal on ka lühike kvalitatiivne kirjeldus eh, kahekümne üheksa indikaatoriga. ning et eesmärk oli pakkuda see välja eh, kodanikele ja tutvustada seda võimalikult eh, hästi kodanikele ning Äh, küsimus on nüüd selles, kuidas seda äh, vahendit võimalikult konkreetselt kasutada, tegeleme pädevuste laiendamise protsessiga, sest äh, linnad pöörduvad meie poole, et kogu protsessi paremini mõista ning see, kuidas nad seda teevad, on väga erinev, mõnikord üritatakse leida võrdlusaluseid, kuidas oleks võimalik näidata, mida linnad teevad hästi, mida võiks paremini teha ning linnad võivad olla väga head partnerid Euroopa projektis eh, ning eh, praegusel hetkel eh, on mm, jutt juba laiali läinud, informatsioon on levima hakanud ning selles mõttes on meil praegu väga huvitav taotlus esitatud Emilia Romagna poolt, kes soovib seda andme analüüsi kasutada kõigi linnade kohta oma piirkonnas. suur tänu, Helga Trüüpel, palun. suur tänu, Petra. aitäh selle ettekande eest. ma olen loovmajanduse horisontaalse töörühma liige siin parlamendis, see tähendab seda, et üle kümne aasta olen tegelenud loomemajandusega ja sellega, kuidas loomemajandus saab anda oma panuse majanduskasvule so, sotsiaalsele ja majanduslikule kaasatusele, üleüldiselt teenida Euroopa Liidu huve. tahan küsida ühe poliitilise konflikti pärast. viimastel valimistel tuli välja, et eriti just linnades on meil üha rohkem nii-öelda äh, avatud meelega inimesi, kui aga minna maapiirkondadesse, siis probleem on suur. et kuidas äh, sellesse küsimusse suhtuda, kui te räägite linnade rollist, et mis saab nendest inimestest, kes ei ela meie ilusates linnades, suurtes metropolides, vaid hoopis maapiirkondades, äh, kus on palju puudusi ma olen ka raportöör selles küsimuses ja me tõesti üritame välja tuua neid puudusi noorte inimeste jaoks. ma tean, et loomemajanduse raskuskese on mujal, aga kui me ei jõua maapiirkondadesse, siis meil tekib poliitiline probleem. kas te kuidagi ka selle küsimusega tegelesite? I mean the answer is no. küsimu-, vastus on ei, väga lihtsal põhjusel. me keskendusime linnadele ühelt poolt, aga te teate samas, kuidas linnad on kasvanud viimastel aastakümnetel. teiseks, eh, me ei eh, keera selga maapiirkondadele, aga me üritasime luua sellise vahendi, mis eh, puudutab piirkondi, kus andmeid on rohkem kättesaadavad, aga see on muidugi valdkond, mida peaks, millega peaks tegelema hakkama, kuid praegusel hetkel me ei ole selleni veel jõudnud suur,. suur-suur tänu teile, suur tänu siia täna tulemast ja meile seda projekti tutvustamast. me kõik soovime teile palju edu tulevikuks ja et üha rohkem linnu kasutaksid seda meedet ning hoolitseksid selle eest, et linnad ka mitte ainult ei konkureeriks omavahel, vaid vahetaksid ka kogemusi. ja võib-olla oleks neil võimalik ka teiste linnade kogemustest õppida, kopeerida teatud häid kogemusi, paremaks muutuda valdkondades, kus teistel linnadel läheb paremini, nii et aitäh tehtud töö eest ja aitäh täna siia tulemast ning palju edu! So, und wir bleiben auch... Hästi jääme kultuuriküsimuste juurde ning läheme nüüd äh, arutelu juurde, mis puudutab arutelu nüüd äh, Tehnoloogia ja Innovatsiooni Instituudiga, mis räägib ka kultuuri ja loomemajanduse tehnoloogiast ja tulevikust. tere tulemast Martin Kernile, kes tuli siia täna Budapestist ja tema on Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia instituudi eh, direktori kohusetäitja ning tema räägibki sellest, eh, mida siis innovatsioonikogukond on teinud selleks, et kultuuri ja loomemajanduse olukorda parandada, tegemist on väga huvitava projektiga, tere tulemast. Eh, teil on sõna viieks kuni seitsmeks minutiks. And uh, good afternoon, I would like to. suur aitäh teile, tervist uh, kõigile, tänan proua esimeest äh, lahke kutse eest kultuurikomisjoni. see on esimene kord, kus me saame äh, ennast tutvustada, meil on selleks suurepärane võimalus, äh, sest praegu üritame välja mõelda oma tulevast strateegiat kultuuri ja loomingutööstuse jaoks ning kõigepealt ma tahaks teile anda väikese üleande sellest, mida meie instituut teeb. see ei pruugi eriti tuntud olla, ning tahaksin rääkida ka meie tulevasest strateegiast, üritan äh, rääkida võimalikult lühidalt, sest aega on väga vähe. ning kõigepealt sooviksin äh, rääkida tagapõhjast sellest, miks EIT loodi. see loodi sellepärast, et Euroopa Liit, tundus, et Euroopa Liit äh, hakkab innovatsiooni valdkonnas maha jääma. Euroopa Äh, teadusuuringutega väga äh, tubli olnud, aga samas äh, uusi teenuseid ja tooteid võrreldes muude maailmajagudega ei suuda me esitleda piisavalt, näiteks võrreldes Ameerika Ühendriikidega. seega Euroopa Tehnoloogia Innovatsiooni Instituut loodi kahe tuhande kaheksandal aastal ning me üritame seda äh, vajakajäämist kuidagi leevendada. üritame näiteks luua Euroopa partnerlust, mis tähendaks suuremat koostööd ülikoolide, teaduskeskuste ja ettevõtete vahel, kutsume neid, kutsume neid siis teaduskogukondadeks, üritame näiteks, näiteks mikroettevõtteid või idufirmasid eh, niimoodi eh, turule tuua ning kümme aastat hiljem võib öelda, et oleme paljud eesmärgid eh, täitnud, oleme innovatsioonikogukonna loonud, meil on üle tuhande partneri ettevõtete seas, idufirmade seas, tööstuses ning olen me üles seadnud üle neljakümne innovatsioonikeskus Euroopas, meil on kuus innovatsioonikogukonda, kes tegelevad ühiskondlike väljakutsetega ning seda ei tee ka tähendab, tegeleme kliimamuutuse küsimuste, digitaliseerimise, tervise, taastuva energia ja, ja mm, loodusvaradega ning praegu soovitakse kaks uus, uut innovatsioonikeskust luua Eh, need eriti just eh, mobiilsusküsimuste osas linnadega, et eh, luua suurem konkurentsivõime Euroopas. see ökosüsteem, mille oleme praegusel hetkel loonud, tekitab innovaatilisi lahendusi ka ettevõtluse jaoks, meil on selle kohta tulemused olemas. IT e osas loodi mitmesuguseid uuringuid keskpikas perspektiivis ning mõjuhinnang konkreetset, äh, äh, konkreetsete keskkonna ja ühiskonnamõjude äh, kohta. me oleme aidanud kaasa kuue tuhande töökoha loomisele ning ka loonud võimaluse kuuesaja miljoni lisaks investeeringuks idufirmadesse ettevõtte poolt ning oleme ka aidanud kaasa neljasaja innovaatilise toote ja teenuse turule jõudmiseks. seega me toome konkreetselt lahendusi eh, ühiskondlikele väljakutsetele ning eh, üks näide on see eh, skeleton tehnoloogia mis äh, puudutavad siis uusi energiasalvestusvõimalusi, mida IT toetab. see on hea näide, sellest tuleb Tartust, väiksest Eesti linnast, kus üheksakümnendatest aastatest peale on grafiinipõhise ähm, äh, energia säilitusvõimalusega äh, tegeletud ning see väike uuringuprojektist äh, sai väga suur edulugu ja praegu on investeeritud neljakümne miljoni investeeringuid ning sada töökohta äh, on loodud, nende loodud äh, lahendusi on kasutatud ka Euroopa Kosmoseagentuuris ja eriti mobiilsussektoris. see on tõesti hea näide sellest, kuidas väike teadusuuringu läbi äh, innovatsioonikogukonna saab eh, edukaks ning te näete eh, ka eh, näite- ka ettevõtte juhi poolsest avaldust, kus ta kinnitab, et nende edu poleks olnud võimalik ilma EIT poolse toetuseta. meil on ka oluline koolitus- ja haridusdimensioon, meil on siin üks näide ettevõtluskoolitusprogrammi kohta, mis toimub eh, ka, see on ka teie komisjoni eh, pädevusvaldkonnas. räägime siis, eh, et, et see puudutab siis selliseid kõrgkoole, kus koolitatakse tulevisi, tulevasi ettevõtjaid ja eh, üritame siis ja ka näiteks, eh, näiteks informaatikateadlastele üritame selgitada, eh, kuidas luua selliseid innovatsioone, mis aitaks lahendada ühiskonna probleeme ning oleme näinud, kuidas keskendutakse oskustele, loomingulisusele ja muule ning sellel on ka oluline mobiilsusdimensioon, sest äh, üliõpilased peavad külastama vähemalt kahte Euroopa Liidu riiki, õppima seal ja saama topeltdiplomi. et üritada kokku viia loomingulisus, ettevõtlikkus ja nii edasi. meil on äh, vaja aina suuremat rõhku digitaalharidusele panna see, äh, sel, me, ühel meie innovaatilisel kogukonnal on oma digitaalakadeemia, mis äh, harib äh, internetis, kombineerib internetihariduse klassis õpitavaga ning viimastel aastatel idee on ka välja töötanud teisi haridusformaate, näiteks laste, naiste kaasamise kohta ärimaailma ja üritame suurendada digitaalseid oskuseid, luua näiteid äh, ja äh, tuleb üles kutsuda äh, ka suuremat osalust innovaatilises sektoris, kuid nüüd ma sooviksin rääkida tulevikust, sest EIT praegusel hetkel valmistab ette strateegiat kahe tuhande kahekümne esimese aasta järgseks perioodiks ning esitasime selle kohase projektiga detsembris Euroopa Komisjonile oleme sätestanud endale neli eesmärki ning need neli eesmärki on, võtab aluseks eh, selle tugeva vundamendi, millele, mille oleme üles ehitanud, kasutades edukaid vahendeid ja mudeleid, mis on toiminud. soovime tugevdada neid ökosüsteeme, mille oleme loonud, muutes nad võimsamaks ning eh, katta kogu Euroopa selliste kogukondadega, üritame tegeleda ühiskondlike probleemidega, nii, nii olemasolevate kui tulevastikus tekkivatega ning üritame välja töötada edukate äh, ettevõtlusprogramme, koolitusprogramme ning äh, mida rohkem meil on edukat innovatsiooni, seda rohkem soovime me seda eh, jagada ning eh, soovime ühtlasi luua sünergiat ka teiste programmidega. osa sellest eh, strateegiast on uued innovatsioonikogukonnad, mille oleme välja pakkunud, keskendudes sealjuures kultuuritööstusele, loomingulisele tööstusele, see tegeleb teie pädevusi. ja tahaksin teile seda lühidalt äh, esitleda ja ootan huviga ka teiepoolset tagasisidet ja küsimusi. meie ettepanek on äh, siis äh, luua kogukond kultuuri loomingutööstuse osas. see oleks väga positiivne, et aidata välja töötada uusi väljakutseid kultuurivaldkonnas. Te teate, et loominguline äh, Eh, loomingulisus on olnud hästi lahutamatu osa kultuuritööstusest, digitaliseerimine aval-, annab palju uusi võimalusi selles valdkonnas, teisest küljest on meil tugev kultuuripärit-, pärand ja kultuuriline sisu, kuid samas ei suudeta seda üle kanda innovatsiooni innovatiivsetesse toodetesse, mida kodanikel on vaja. loomulikult erinevad Euroopa piirkonnad äh, Äh, on erineval määral edukad selles valdkonnas. Äh, kuid nagu te näete, äh, praegusel hetkel tulemused ei ole veel ideaalsed. igatahes arvame, et selline üle-euroopaline innovatsioonikogukondade loomine peaks aitama seda potentsiaali avada. peale selle oleks see võimalus muuta Euroopa nähtavamaks globaalselt Eh, sest eh, oluline, eh, mida oleks, küsimus on nüüd selles, mida oleks võimalik loot, loota meilt kultuuritööstuseks ja heaks te-, me loodame uue kriitilise massi koolitajatele, teadlastele, üliõpilastele, see peaks aitama neid kokku tuua üle-euroopalisel tasandil see aitab välja töötada äh, uusi valitsusmudeleid, avaliku erasektori koostööd äh, kultuuri ja loomingulises valdkonnas. peale selle on sellel tõsine majanduslik mõju, see saab luua äh, töökohti, uusi ettevõtteid, ettevõtjaid ja nii edasi. me pakume äh, Eh, eh, eh, lahendusi pikaks perspektiiviks, seitsmeks, viieteistkümneks aastaks, nelisada miljonit eurot finantseeringut Euroopa Liidu poolt. nii et see tõesti aitab mõju suurendada ning ma lõpetaksin, me konkreetselt pakume ettevõtlusharidust, idufirmade loomise nõustamist ning innovatsiooni ja loomulikult eh, loodame, et see toob kaasa ka uusi tooteid ja teenuseid turule. see aitab, annab Euroopale võimaluse majanduslikult kasvada, suurendada oma kultuuripärandit ja see on äh, olen väga huvitatud teie äh, äh, mõtteid ja küsimusi kuulata. suur-suur tänu suur tänu teie ettekande eest ja tulevikutöö tutvustamise eest. mul on kaks inimest, kes sõna soovivad, kõigepealt Helga Trüüpel. <clears throat> Thank you very much for your presentation. aitäh selle ettekande eest. mul on teile mõned küsimused kui ma kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Parlamendi liikmeks sain, siis oli meil komisjoni programm, kus oli kirjas eesmärk, et aastal kaks tuhat kümme oleme me kõige suurem teadmistepõhine ühiskond. me oleme selle eesmärgiga läbi kukkunud, kaks tuhat kaheksateist on käes ja me ei ole kõige suurem teadmistepõhinev ühiskond ja ma tahaksingi teada, mis teie arvates on selle põhjused, et meil turg ei toimi, on muidu probleeme, et meil on siin digitaalsed monopolid ja nii edasi, et kõik need tõrked ja uued turumudelid ja me oleme alati väga kõhklevad ja eurooplased ei ole valmis kohe uusi tehnikaid proovima. ja ma tahaksin, et te räägiksite natukene nendest põhjustest, sest see, mida te praegu ütlesite, et on äh, tõeline majanduslik mõju, novaatorlikud kogukonnad seitsme kuni neljateist aasta pärast, see kõik võib olla tõsi Te soovite ka avaliku ja erasektori koostööd, see pole midagi uut, te soovite kaasata kodanikke, me oleme ka seda alati välja toonud, aga ausalt öeldes ma ei näe siin mitte mingit äh, erinevust, et kuidas seda kõike muutuma pan-, muutma panna, et miks IKT paneb selle kõik tööle, kui me viimase kahekümne aasta jooksul mitte midagi ei ole suutnud selles vallas ära teha? suur tänu, Kristiina Libatška, palun! Pani przewodnicząca, ja również e, suur tänu, proua esimees. ka mina tänan selle ettekande eest ja mul on kolm küsimust. kõigepealt, Euroopa Komisjon juunikuus eelmisel aastal teatas, et et Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut peaks oma tegevusvälja suurendama selleks, et ülikooli lõpetajad, doktorandid saaksid ka novaatorlikke projekte läbi viia. kas teil on mingi selline projekt juba olemas? teine küsimus puudutab seda, mida Helga Trüppel just äsja ütles. meil on siin tegemist suure killustumisega, eriti just territoriaalse killustumisega ja ma tahaksin teada, miks. ning kolmas küsimus jah, muidugi on hea, kui see, mida teie välja tõite, on tõesti kultuurivara, meie teadmine on kultuurivara, aga milline on siin nii-öelda teadmiste kultuur, kas ettevõtted toetavad seda? aitäh, nüüd annan sõna Martin Kernile selleks, et ta saaks vastata kahele mitte väga lihtsale küsimusele. aitäh, alustan esimese küsimusega. ma arvan, et Äh, EIT töö sidumine olukorraga Euroopas on natukene äh, liiga kaugele minema, ei usu, et EIT on võimeline innovatsioonilõhet äh, ületama Euroopas. me saame anda oma panuse, eriti just nende uuringutega, mida me eelmisel aastal tegime, nüüd on meil selged tõendid selle kohta, et me seda tegime, me oleme kõigest osa Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmist kõigest neli protsenti ja tõesti, see on mõeldud selleks, et Euroopa liiguks edasi just arengu ja uuringute valdkonnas, kuid me ei saa seda teha üksi ja isegi Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga ei ole seda võimalik üksi teha, nii et me oleme näinud siin edusamme aga see dilemma, mis siin välja toodi juba kümme aastat tagasi, on ikka veel alles, Euroopa on ikka veel maha jäänud, nii et rohkem tuleb ära teha. kuid see ei ole nüüd argument, et lõpetagem praegused programmid, vaid pigem me peaksime neid suurendama. nii et me peaksime tegema rohkem. ja meil on siin vaja tõesti rohkem jõupingutusi digitaalses valdkonnas Euroopa Liit on jäänud äh, maha, aga see on ka uus võimalus äh, äh, ka loome- ja kultuurivaldkonna jaoks midagi ette võtta, samamoodi kliima, toit, kõik need ülejäänud küsimused on need, kus Euroopa Liit saaks olla esirinnas selles samas innovatsiooni äh, mängus ja see on see, mida me oleme välja pakkunud ja tõesti, me peaksime siin pingutama rohkem, sest rohkem on vaja ära teha eh, selleks, et järele jõuda teistele. nüüd kaks tuhat neliteist avaldatud raport, sealt toodi välja see, et siiamaani ei ole me suutnud äh, tulemusi ja mõjusid näidata ja et tegelikult ka operatsioonides EIT-s on komplekssust liiga palju, me oleme väga palju selle küsimusega tegelenud. innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut on uus instituut, me pidime palju õppima, tegema korrektiive, nüüd näeme konkreetseid tulemusi ja mõjusid ja eelmise aasta kaks aruannet seda väga hästi ka näitavad. me oleme tõesti ka väga palju pingutanud, et oma tööd lihtsana hoida, oma protseduure lihtsustada ja meil on tuhat partnerit üle Euroopa, kuus innovatsioonikogukonda, see kõik on mingil määral kompleksne, kuid selleks, et jääda tõhusaks, peab olema menetlus lihtne, ka see, kuidas me toetame neid ühiskondi ja kogukondi ja mulle tõesti on, tundub, et meil on õnnestunud seda keerukust vähendada siis küsiti ka erinevuste kohta Euroopas, et miks on nii palju erinevust just innovatsioonialases võimekuses. me oleme nõus tunnistama, et see on nii ja see, mida me teeme, on tähtis nii innovaatorlikele juhtidele kui ka nendele innovatsioonikeskustele Berliinis, Stockholmis, Londonis, Pariisis aga nad on vajalikud ka Poolas, Ungaris, Rumeenias selleks, et toetada koostööd ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete vahel. nii et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me ka piirkondliku innovatsiooni äh, programmi sisse viisime ja seitse riiki, mis esialgu ei osalenud, on nüüd osa in-, innovatsiooni ja tehnoloogia instituudist äh, ja meie instituudi rahastamine äh, nüüd on kahekordistunud just sellelt kolmeteistkümnelt riigilt, nii et me tõesti pingutame väga palju selleks, et lõhesid ületada ja innovatsioonivõimekust kogu Euroopas parandada, sest äh, Innovatsioonitehnoloogia Instituut peab teenima kogu Euroopat. suur tänu, härra Sver, palun. aitäh Teie instituudi ülesanne on tõesti väga tähtis. ja teil on vaja just seda, mida te praegu välja tõite, et teil on vaja meil tugevaid innovatsioonikeskusi kogu Euroopas. ka sellepärast, et Euroopa, nagu te ka ise ütlesite, peab äh, novaatorlike tehnoloogiate puhul jääme konkurentsivõimeliseks. siiamaani oleme me kaotaja rollis, oleme jäänud maha Aasia riikidest ja ka teistest maailma piirkondadest. Hiina muutub üha novaatorlikumaks ja Euroopa tundub olevat nagu üks vanem daam, kes lihtsalt ei suuda nii kiiresti edasi liikuda. peame mõtlema selle peale, mida me saaksime ära teha mitte, et me peaksime siin teatud taristu looma ja poliitikad välja töötama, vaid meil on vaja tõesti innovatsioonist muud teha elustiil. Max Weber ütles, et äh, innovatsioon on inimese geenides ja ma arvan, et just niimoodi peaksime me innovatsioonile lähenema me peaksime innovatsiooni oma töö osaks tegema. see peaks olema tõesti meie konkurentsieeliseks, kuid see eelis on viimastel aastakümnetel kaduma läinud. me peaksime juba väikestele lastele tutvustama innovatsiooni selleks, et innovatsioonist saaks elustiil proua esimees, aitäh ja Luigi Morgano, palun. suur aitäh. mulle tundub, et teie oma eh, sõnavõtus eh, rääkisite põhiliselt eh, innovatsioonist, ettevõtlikkusest, ettevõtlusest, koolitusest ja nii edasi. kuid peaks rõhutama siiski ka loomingulisust, sest innovatsioon ei ole lihtsalt, lihtsalt tagajärge, aga samas räägitakse ka toote innoveerimisest ja mul on küsimus selle kohta, et Euroopa Parlament on oma resolutsiooni läbi väga selgelt toetanud äh, kultuuritööstust ja äh, äh, see on strateegiline valik, seda finantseeritakse EFSI abil ning äh, ei ole tõsi, et meie äh, oleme kuidagi kultuuritööstuses teistesse sabatsörgijad, aga kas nendes küsimustes ja, äh, ja kas äh, ka finantseerimisküsimustes äh, näiteks EFSiga on EFSiga on tehtud mitmesuguseid ettepanekuid, välja pakutud äh, arenguid, äh, lahendusi väikeettevõtete jaoks, sest teame, et suurel, suures osas on sellised ettevõtted kultuurivaldkonnas just väikeettevõtted ning küsimus on ka selles, et kuidas kõrgemal tasandil konkureerida. aga kokkuvõttes äh, kahekümne miljoni euroga, see ei ole hiiglaslik summa võttes arvesse kogu seda kompleksset äh, raamistikku, siis mida kavatsetakse teha, sest äh, äh, siin on oluline mitmesuguseid küsimusi arvesse võtta. küsimus on selles, et selleks, et teha A-d, on meil vaja B-d, C-d ja D-d ja ja siin on olulised ka teadusuurimiskeskused äh, ja, ja siin on veel üks oluline aspekt. nimelt äh, innovatsioon ei saa olla lihtsalt tooteinnovatsioon, sest selleks on olemas lahendusi Euroopa äh, tasandil. me võime loomulikult rohkem teha Äh, ühesõnaga, äh, kui me keskendume ainult toodetele, siis võime sama hästi äh, tegemata jätta. noh, Anne. suur tänu, võib-olla veel üks lisaküsimus ka minu poolt. meil on nüüd terve rida kuulujutte, mis siin levivad just selle kohta, mis puudutab tulevasi programme. ja üks nendest kuulujuttudest, mis on ka minuni jõudnud, on järgmine, et kultuuri- ja loomemajandus uues Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis ei olegi enam esindatud. sellest tulenevalt siis minu küsimus. kuidas see on seotud teie mõttega, et tulevikus peaks rohkem keskenduma kultuuri- ja loomemajandusele ka teie instituudis, sest äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis teid ju ka põhiliselt rahastatakse, et äh, kuidas see kõik siis omavahel kokku sobitub, kas te olete ka seda kuulujuttu kuulnud? ja võib-olla äkki oskate ka öelda, kui palju seal tõde taga on, aga see on tõesti väga tähtis küsimus, kui me soovime rohkem tegeleda innovatsiooniga ja teie olete ka selle oma lipulaevaks pannud, siis äh, võib siin suur vastuolu tekkida. härra Kern, palun. aitäh nende kommentaaride ja küsimuste eest kõigepealt kinnitan neid märkuseid, mida tegi härra Sveer. olen täiesti nõus teiega, te väga hästi selgitasite seda, mis me peame tegema selleks, et kultuuri ettevõtlikumaks Euroopas muuta. ma oleksin optimistlikum, sest me teeme palju koostööd noortega, tudengitega ja nendega, kes loovad idufirmasid, nii et me näeme seda entusiasmi ja potentsiaali ettevõtlusvaimu Euroopas edasi viia ja uusi mõtteid looja. kui me aga nendele andekatele noortele ei pak-, taga toetust ja öö, ka korralikku taristut ümber, siis suure tõenäosusega nad lahkuvad Silicon Valley'sse ja mujale nii et me peame selle vastu võitlema ja tegema koostööd liikmesriikidega selleks, et meil oleksid korralikud ökosüsteemid novaatorlikele jõududele ja jätta need noored inimesed siis ka siia ning samamoodi meelitada Euroopasse veel ka teisi noori. mida me konkreetselt tahame teha? aega on vähe, teen lühidalt, aga me keskendume sellele küsimusele, innovatsioonikogukond peaks siis seitsme kuni viieteist aasta jooksul toetust saama ja pärast seda peaks ta olema elujõuline ilma Euroopa Liidu toetuseta. konkreetselt need nelisada miljonit eurot, äh, need on nagu katalüsaator selleks, et leida veelgi investeeringuid tööstuselt, äh, ettevõtetelt äh, uurivatelt asutustelt ja haridusprogrammidelt selleks, et luuagi see ettevõtlikkuse kultuur Euroopas ja siis äh, sellised äh, inimesed, kes soovivad äh, novaatorlikes programmides osaleda, saaksid seda teha. nii et tund-, otsitakse häid mõtteid Euroopast, neid toetatakse selleks, et nad oleksid edukad, mõjutaksid majandust ja looksid töökohti ja tegemist on konkreetsete innovatsiooniprojektidega, kus ülikoolid teevad teadustööd, koostööd ettevõtetega, töötavad välja konkreetseid tooteid, mida tuua turule. see on see, mida innovatsioonikogukonnad teevad ja seda päris edukalt, nii et me tõesti saame aru, et see loomemajandus on killustunud majandus ja kultuuripärandi kaitsjad võib-olla ei taha liiga palju koostööd teha loomemajandusega, kultuurimajandusega, meil on siin filmimajandus äh, ja muud kultuurimajandused, nii et me tõesti leiame, et meil äkki õnnestub sellega lõhesid ületada paremini kui varem just selle ulatusala pärast ja sellepärast, et see on Euroopa ülene. nüüd Horisont kaks tuhat kakskümmend jätkuprogramm äh, teaduse arengutöö üheksas raamistik, ma ei usu, et ma olen kompetentne sellele vastama, Euroopa Komisjon saab sellele vastata. meil tõesti ei ole mingit infot selle kohta, milline uus raamprogramm välja näeb. selliseid mõtteid muidugi võib rahastada ka tulevasest raamprogrammist, võib-olla ka mingil muul kujul. see ei ole praegu kõige tähtsam küsimus, me oleme välja töötanud strateegia mis on mõistlik, mis saab Euroopat positiivselt mõjutada ja komisjon ning parlament ja nõukogu peavad nüüd otsustama, kas soovitakse selle programmiga jätkata. nii palju minu poolt. suur tänu. kas komisjon soovib sõna saada? Gut, dann haben wir der Dinge, die. aitäh, siis ootame suur tänu, Martin Kern, teie selgituste eest. soovin teile palju edu teie töös. ma arvan, et äh, millalgi kutsume teid uuesti meie ette selleks, et loodetavasti siis teie uute algatuste edusammudest kuulda siis loome- ja kultuurimajanduses. Herzlichen Dank suur tänu. Ja, wir sind hier vorne gerade etwas erstaunt, dass die niisiis äh, me oleme natuke imestunud, et komisjon ei taha siin selle nii-öelda kuulujutu osas seisukohta võtta, aga no võtame selle teadmiseks ja imestame. oleme jõudnud oma päevakorraga nüüd äh, ühele poole ja ma soovin äh, käesolevaga soovida komisjoni liikmetele kena õhtut, koordinaatoritel palun aga küll siia koordinaatorite koosolekule jääda, millega me alustame viieteist minuti pärast, aitäh!